ja esimene punkt meie tänases päevakorras on proua Riisi raport. ja see käsitleb toiduained, mis on mõeldud imikutele ja väikelastele, aga samuti meditsiiniliseks eriotstarbeks ette nähtud toiduaineid. ja annan kohe sõna raportöörile neljaks minutiks, proua Riis, palun Sarah Riis. oui, voilà. Le micro. Voilà, voilà, voilà. <laughs> proua Riis, palun mikrofon sisse lülitada. Euh, aitäh, äh, tervitan äh, volinikku, oleksin ka äh, eesistujate tervitanud, aga mingil põhjusel neid siin ei viibi. ma alustaksin siis nüüd teemaga, tahaksin kõiki kaastöötajaid, kes kogu selle mm, pika töö jooksul esindasid oma fraktsioone ja kõik koos tegutsedes äh, muidugi saame me tugevamalt oma sõnumi edastada. see on väga oluline teema perede, äh, haavatavate ühiskonnagruppide jaoks, kõikide nende jaoks, keda see valdkond puudutab. see tekst, äh, mille osas me täna arutelu peame ning milles ka täna äh, aris- äh,, hääletus toimub, see puudutab äh, imikuid ja väikelapsi, äh, siin räägitakse samas ka äh, eriotstarbeks ette nähtud toiduainetest ja see katab väga suure osa toiduturust, toiduainete turust. tahaksin rääkida selle äh, teksti äh, saamisloost äh, komisjon pärast kolmekümne viie aasta möödumist esimese õigusakti vastuvõtmisest võttis ette selle juriidilise arsenali ülevaatamise ja seda ka väga selgetel põhjustel peab korda majja tooma toiduainete turul. see on osa siseturust ja tihtipeale praegune olukord ei võ-, ei võimalda tarbijal oma vaba valikut teostada. kahekümne üheksandal veebruaril eh, alustasime eh, tööd ja saime ka eh, signaali keskkonnakomisjonilt, nendepoolne toetus siis ja me räägime siin kolme tüüpi toiduainetest, imikute, väikelaste toet-, toit ja siis haigetele äh, või meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud toiduained. nii et siis need inimesed, kes ei saa oma vaba valikut äh, teostada äh, ja me soovime siis rangemaid nõudeid märgistamise osas ja kolmandaks soovisime laiendada seda rakendusala ka teistele ühiskonnagruppidele, kes on samuti haavatavas olukorras on siis tegemist ülekaaluliste inimestega eh, ja kellel on vaja eridieeti ja siis nende inimestega, kellel on gluti-, gluteiini eh, eh, talumatus. Neid on ka märgatav, märkimisväärne osa Euroopa Liidu mm, elanikkonnast ja me siis täpsustaksime seda juriidilist raamistikku, mis puudutab gluteiinivabasid toiduaineid. ja ma ei saa siin muidugi kõike ära märkida, kuid me tahtsime äh, rääkida ka äh, ühest Euroopa Liidu innovaatika keskmest ehk siis äh, VKE-dest, olgu siis tegemist Itaalia või või Saksamaa või Belgia, juhuslikult ettevõtted, kes tegutsevad selles toiduainetööstuses, nii et äh, nemad juba vaatasid äh, murega seda äh, komisjoni ettepaneku tekkimist, nad ei teadnud, milliseks see olukord muutub, millised muutuvad kulud, sellepärast et vajalikud on ju äh, teaduslike uuringute läbiviimine, mille peab EFSA-le esi-, esitama ja nii edasi. me sooviksime, et tõepoolest oleks terve eluterve äh, konkurents võimalik ka selles valdkonnas, nii et VKE-dele peaksid äh, siin olema ette nähtud teatud soodustavad tingimused ja mina raportöör, raportöörina äh, tahaksin jääda selle äh, kompromissi juurde, mis komisjonis saavutati, ma ei tahaks uuesti teemasid äh, hakata avama, isegi kui isiklikult võib-olla mul on teatud muudatusettepanekute osas ähm, ähm, sümpaatia, näiteks muudatusettepanek kaheksakümmend neli, mis puudutab pestitsiide, ja mm, ma siiski jääksin äh, praegu kompromissi juurde, sest antud sõna siiski maksab, aitäh no.. suur tänu, proua Riis. Euroopa Komisjoni nimel saab sõna nüüd volinik Talli. on hästi, Mr. En nombre de la Comisión tiene la palabra el comisario Dali. Euroopa Komisjon, palun, härra Talli. lugupeetud president, lugupeetud saadikud kooskõlas parema õigusloobe põhimõttega tegi komisjon ettepaneku, milles käsitletakse imikutele ja väikelastele mõeldud toite, meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud toite ja eesmärgiks on lihtsustada olemasolevat õigusakte ja likvideerida ka mõnikord ebavajalikud ja vastuolulised sätted. ja meil on peamiseks eesmärgiks kaitsta kaitsetud inimkonna rühmasid ja seda me täna siin ka arutame. aga enne, kui ma tulen ettepaneku sisu juurde, tahaksin kõigepealt tänada raportööri proua Riissi selle eest, et ta koostas selle raporti ja tahan tänada ka kõiki variraportööre. Eh, tahan ära nimetada ka teiste komisjonide IMCO ja ITRE panuse. Euroopa Komisjonil on hea meel selle üldise kursi üle, mis on võetud muudatusettepanekutega ettepanek kaotab dieettoitude kontseptsiooni. see kontseptsioon on tänaseks aegunud, arvestades seda, milline areng on toimunud viimastel aastakümnel toiduainete turul ja mul on hea meel selle üle, et saadikud on nõus selle lähenemisviisiga ja mõistavad, et on põhimõtteliselt vaja revideerida olemasolevaid õigusakte välja pakutud määruse eelnõu kohaldusala piirdub eh, mõnede hästi tuntud toiduainete kategooriatega, mis on suunatud elanikkonna kaitsetutele rühmadele, nimelt eh, väikelastele ja imikutele ja inimestele, kes vajavad eh, eritoitu ja meditsiinilist järelevalvet. ja mõned muudatusettepanekud öö, öö, teevad ettepaneku ka käsitleda kõhnumiseks mõeldud toiduained, mis peavad tavalisi toidukordi asendama, aga ma arvan, et nendega peaks tegelema hoopis kõikehõlmavalt horisontaalsete normide kaudu toiduõiguses, aga ma mõistan parlamendi muret ja ma olen valmis kaaluma ka need viimati loetletud kohaldusalasse sisse võtta. aga ma ei saa nõustuda sellega, et gluteenivabad toidud võetakse kohaldusalasse siia määrusest, meie arvates on see ebavajalik ja see ei oleks kooskõlas gluteenitalumatuse käes kannatajatega, kellele need on suunatud, ega ka parema õigusloome ja lihtsustamise põhimõtetega me kõik oleme nõus sellega, et on vaja olemasolevad normid säilitada nende toiduainete kohta ka, aga seda saab tagada lihtsamalt ja palju paremini, kui me need normid viime üle hiljuti vastu võetud määrusesse, kus käsitletakse eh, klientide, tarbijate tarvitamisest informeerimisest. ja see garanteeriks ka, et need normid hakkavad kehtima mitte pakendatud toitudele. ja sellega kaitstakse gluteenitalumatuse käest kannatajaid palju paremini. mitmed muudatusettepanekud puudutavad sätteid, eh, mille käsitlevad pestitsiidide esinemist imikutoitudes. ma kinnitan teile, et ma olen samadel seisukohtadel, mis parlamentki ja ma olen põhimõtteliselt nõus teie ettepanekutega, aga selleks, et need põhimõtted saaksid jõustuda, tuleb ikkagi käsitleda neid spetsiifilistes delegeeritud aktides. ma toetan ka sedasama positiivset lähenemisviisi äh, raportite koostamise kohta, kus sportlastele mõeldud toiduained käsitletakse ja jätkupiimasegusid, aga ma ei saa nõustuda nende muudatusettepanekutega, mis puudutavad Euroopa ainete liidu ainete nimekirja koostamist ja ajakohastamist eh, delegeeritud aktide kaudu ja mitte rakendusaktide kaudu. me jääme selle juurde, et neid asju tuleb käsitleda delegeeritud aktidega nüüd, mis puudutab reklaami, eh, et eh, piirata eh, reklaami lapse ja imikutoitude puhul, siis me leiame, et need ettepanekud on ebaproportsionaalsed ja võivad kahjustada siseturu head toimimist. nagu te näete, tegelikult on palju rohkem seda, mis meid ühendab, kui mis meid lahutab ja ma olen kindel, et arutelud parlamendiga ja nõukoguga annavad meile teisel lugemisel hea teksti. nüüd ma ootan huviga teie seisukohti. ma tänan, härra volinik ja nüüd tööstuskomisjoni nimel saab härra Takul üheks minutiks sõna. kiitoksia, arvoisa puhejuhataja. suur tänu, härra president. ma sooviksin kohe tänada proua raportööri Riisi väga ähm, hea töö eest mina olen siis tööstuse teadusuuringute energeetikakomisjoni nimel arvamuse koostanud ja meil oli arvamuse koostamiseks tõesti väga hea mm, baas. oluline on see, et me nende, need eeskirjad uuesti üle vaatame, sellepärast et endine mm, õigusakt oli tõesti vägagi vananenud, sellepärast äh, siin me räägime nüüd imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ette nähtud toiduainetest ja see tähendab, et ähm, sildid, äh, märgistus pakenditel peab olema väga selge, konkreetne, tekst peab olema nähtav, loetav, mõistetav. ja seal ei tohi olla mingisuguseid eksitavaid väiteid. inimesed peavad äh, teadma, mida nad tarbivad mina ise olen kursis ähm, selle toiduainete valdkonnaga, mina olen ka oma laste jaoks äh, neid toiduaineid äh, kasutanud ja oluline on just see, et ei oleks siltidel mingisugust eksitavat reklaami ja et kõik siltidel toodud märgistused oleksid selged ja konkreetsed ja arusaadavad. suur tänu ja nüüd siseturukomisjoni nimel proua Ivanova, palun. härra president, lugupeetud kolleegid see eh, sea-, õigusakt toob endaga koos, kaasa väga palju eeliseid, eh, nimelt eh, teavitab paremini meie tarbijaid, sellepärast et märgistus peab olema selge ja konkreetne, ei tohi olla eksitav ja praeguseni ei ole olnud tegelikult konkreetseid kriteeriume sellist toiduainete info kohta ja, ja ka mm, sildistamise kohta oluline on ka just tähelepanu pöörata äh, haavatavatele rühmadele, oluline on see, et imikutele väikelastele mõeldud äh, toiduained äh, oleksid ka allutatud väga rangetele kriteeriumitele, me peaksime ka vaatama, kuidas toiduained mõjutavad imikute ja väikelaste tervist ja seetõttu kontroll aitab kaasa ka paremale siseturu toimimisele, see vähendab halduskoormust ja see võimaldab ka toodete Äh, liikumist meie siseturul. oluline on ka meie tarbijate tervis ja ma sooviksin äh, tänada kõiki kolleege, kellega me tegime head koostööd kõikides komisjonides. aitäh, proua kolleeg. ja nüüd saavad äh, sõna siis fraktsioonide nimel kõnelejad. ja kõigepealt proua De Lange. suur tänu, härra president mina sooviksin Rahvapartei nimel toetada raportööri valitud suunda, meie ähm, nõustume komisjoniga, et tõepoolest me peame siin vastavat äh, seadusandlust ähm, kohendama, sellepärast et äh, senine seadusandlus oli tõesti vägagi vananenud ja äh, paljud toiduained võisid jääda nende õigusaktide alla, kuid me soovime ka oma ühiskonna kõige haavatavamaid rühmi toetada, siin on nüüd ette nähtud ähm, eraldi õigusakt ka imikutele, väikelastele, meditsiiniliseks eriotstarbeks ette nähtud toiduainetele ja me peame siin tähelepanu pöörama ka gluteenivabadele ja laktoosivabadele toiduainetele, sellepärast et me ei teadnud täpselt, millal komisjon kavatseb ka neid toiduaineid äh, reguleerida, nii et ma, meie oleme oma töö teinud, ma sooviksin äh, üles kutsuda komisjoni, et nemad ka seda teeksid. keskkonnakomisjonis me oleme vastava raporti ka suure häälteenamusega vastu võtnud ja nüüd nõukogu äh, peab ka korraliku läbirääkimismandaadi andma. sest me räägime siin kõikvõimalikest uutest toiduainetest, mis jõuavad äh, turule. näiteks jätkub piimasegu äh, ühe kuni kolmeaastastele ja lapsevanemad on segaduses, et kas see on tõesti tegu ähm, toiduainega, mis on ilmtingimata vajalik väikelastele, kas me peame seda kuidagi reguleerima või on siin tegu lihtsalt piimaga, millel on lisatud äh, vitamiine või ehk on see isegi teatavatele lastele kahjulik. võib-olla on see ka liiga suure suhkrusisaldusega nii et äh, me peame tõesti ka nende toiduainete valdkonda reguleerima, kõik lapsevanemad Euroopas oleksid teile tänulikud selle eest. suur tänu! sotsiaaldemokraatide nimel nüüd proua Sarbu. <clears throat> tänan, kõigepealt ma tahan tänada raportööri, sest ta võttis arvesse kõik kolleegide soovitused, kui ta koostas seda raportit ja ka muudatusettepanekuid analüüsides. minu arvates selle määruse eesmärgiks on hea seista selle eest, et inimestel oleks juurdepääs õigele informatsioonile toiduainete kohta, mida nad tarbivad. viimastel aastakümnetel on õigusaktid paremaks muutunud, meil on nüüd rohkem eh, tarbijad kaitstud ja läbipaistvus on suurem, aga dieettoitu puudutavad õigusaktid on olnud takistuseks arengute teel ja sellepärast me toetamegi komisjoni ettepanekut ja ka neid muudatusettepanekuid, mis ENMi komisjon on välja pakkunud, aga üks minu suuremaid muresid siin oli märgistamine ja reklaam, kui tegemist on imikute ja väikelaste piimasegudega. nagu te teate, tihtipeale vaatamata reguleerimisele on need toidud väga agressiivse reklaami objektid ja emad, kes veel rinnaga toidavad oma lapsi, neilegi on suunatud see reklaam väga agressiivselt ja tihtipeale ka õigusaktide nõuetest ei peeta kinni. ma ka ei leia, et väikelastele mõeldud piimasegud on paremad kui tervislik äh, dieet. pealegi on nad kallimad ja asendavad tavalist piima ja tervislikku toitumist aga kuna selline väikelastele mõeldud piim on endiselt ladudes, siis väga rangelt peaks normeerima sellise piima reklaamimist. tähtis on, et meie tarbijad oleksid korralikult informeeritud toiduainetest. proua Sarbu, siin on sinine kaart, härra Rüübik tahab teile küsimuse esitada, olete nõus? aitäh, härra president. mina sooviksin proua Sarbult küsida, et selle seadusandluse puhul äh, see on seotud ka väga suure bürokraatiaga, näiteks äh, pestitsiidide mm, küsimuses ja mina sooviksin küsida, et miks soovitakse nii väga mm, äh, dubleerida olemasolevat seadusandlust, sellepärast et vastav seadusandlus meil on juba olemas pestitsiidide valdkonnas näiteks, miks me peame seda veel kord tegema? proua Sarbu? jah just seetõttu, et olemastes õigusaktides on lüngad, eh, tuleb tegutseda ja mõned tootjad kasutavad neid lünki ära. meil on vaja rangemaid õigusakte, eh, need tuleb ellu rakendada, tähtis on, et olukord oleks täiesti selge ja lahendus oleks kõigile vastuvõetav. ma tänan, proua Sarbu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel proua Parvanova, palun. ma tänan, president, kallid kolleegid, kõigepealt ma kiidan eh, kolleegi Frederiki eh, tubli töö eest ja väga heade kompromisside eest tänaseks ettepanek, mis komisjonilt tuli, peab tagama, et tarbijad kõrgel tasemel kaitstaks, kui tegemist on imikute väikelaste toitudega ja samuti meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud toiduga ja ma arvan, et parlamendi positsioon annab hea panuse selle esialgse teksti parandamisse veel. ma tervitan seda, et ehm, toidukordade asendajad, mis asendavad siis kas ühte toidukorda või kogu päeva toidukordi, peaks olema reguleeritud eraldi õigusaktis ja tuleks kontrollida nende koostist paljud tugevamini ja tagada tarbijate huvide kaitse, mm, kui asi puudutab väiteid, mis toiduainetel kirjas on. nüüd väikelastele mõeldud piimasegud, seda on komisjonis väga põhjalikult arutatud ja ometi täna ehm, on lahtiseid küsimusi ja siin on väga palju eh, kaalul, samas kõike ei saa selle õigusaktiga käsitleda. ma tervitan seda, et komisjon kavatseb nende toiduainete staatust edasi analüüsida ja mõtleb selle peale, et konkreetsed mm, eh, eh, regulatsiooni ette näha ka eh, lastele kolmest kuni kaheteist eluaastani. tähtis on, et oleksid ranged normid ja samas oleks tagatud ka suur täpsus selliste toiduainete puhul ja teavitataks korralikult nendest toodetest, sest imikute ja väikelaste tervis on peatähtis ja siin ei tohi see langeda turu huvide ohvriks. proua Parvanova, teile on härra Schlüterilt sinine kaart, kas te olete valmis vastama, härra Schlüter? jah, ma lihtsalt tahan öelda, et mina räägin Roheliste fraktsiooni nimel ja mitte äh, Rivasi ei tee seda järgmisena. You can relax, Mrs Parvanova <laughs> Äh, võtke rahulikult, proua Parvanova, härra Schlüteril ei ole mingisuguseid vaenulikke kavatsusi. nii et teil on nüüd sõna, härra Schlüter. The... ma tänan, vastupidi, me tegime head koostööd. aga ma võin rootsi keelele üle minna e Äh, mina lähtusin selle töö juures, et ideest, et kõigepealt tuleb kaitsta lapsi, tuleb kaitsta kaitsetuid inimesi ja lihtsustada norme. ja mul on väga hea meel ka nende piirangute üle, mis nüüd reklaamimisele äh, seatakse, kui tegemist on piimaasendajatele, ajendajatega. ja ma tahaksin, et meil oleks isegi rangemad äh, normid pestitsiidide kohta. kõige hullemad pestitsiidid, mida me toodame, ei tohi olla kasutusel siis, kui me toodame toitu, mis läheb lastele. see on täiesti vastuvõetamatu, loodetavasti seda muudatusettepanekut ka toetatakse. vaatavad, selle normid on juba karmistunud ja ma arvan, et nõukogu ja komisjon ja parlament leiavad korraliku lahenduse, et me mitte ainult ei aita inimesi, kellel on gluteeni talumatus, aga kellel on ka eh, piimavalgu talumatus ja soojatalumatus. sest sellisel juhul meil on tõesti kõikehõlmavad õigusaktid, mis ta kõiki tarbijaid kaitsevad. tänan kõiki hea koostöö eest. aitäh. nüüd aga ECR-i nimel Äh, palun äh, proua Gerling. Ähm. aitäh. ma samuti sooviksin tänada raportööri ning variraportööre. parem äh, seadusandlus peaks reegleid lihtsustama ning muutma ka tõlgendamise lihtsamaks see on see niit, mis läbib äh, komisjoni ettepanekut, ma olen täiesti nõus, et imikud, väikelapsed ja meditsiiniliste erivajadustega äh, inimesed, äh, neil oleks vaja eri ettepanekut, kuid mulle tihtipeale tundub, et me muudame neid nõudeid hoopiski keerulisemaks. tõsi on see, et mida raportöör ütles, et me saavutasime kokkuleppe, kuid seda rikuti, tuues muudatusettepanekud täiskogule, nii et mina isiklikult leian, et ma võin nüüd seda samuti rikkuda. siin on teatud asjad sisse toodud, mida ei olnud kompromissis sees, gluteenivaba, vabad toidud. see, mida me komisjonis rääkisime, see ei tee sugugi äh, seda äh, tarbijatele seda, äh, nende elu lihtsamaks, see ainult muudab mõningate ähm, riik, mõningate riikide tootjate elu lihtsamaks. mul on probleemeid ka madala kalori, kalorsusega dieetide pool. ei antud mingisuguseid äh, tõendeid äh, selle kohta, et kui äh, inimestele sellise diagnoosi äh, diagnoos antakse ja siis selliseid toet-, tooteid märgistatakse, et see kuidagi nende elu lihtsamaks teeb. samuti ei saanud me mingisuguseid tõendeid selle kohta, et ka piimatoodete puhul selliseid uusi nõudeid kehtestada, see on emotsionaalne otsus ja nüüd, mis puudutab uusi muudatusettepanekuid pestitsiidide kohta, minu meelest oli meil, olid meil juba vägagi ranged reeglid pestitsiidide kohta paigas, mitte mingisugust arvamust ega tõendeid ei esitatud, lisa, peale selle, et öeldi, et on vaja neid haavatavaid elanikkonnarühmi kaitsta ja meil oleks äh, vaja vähemalt mingeid korralikke teaduslikke andmeid, kui me alustame sinna suunas minekut. nüüd äh, proua Girling, äh, proua Weisgerber soovib teile sinise kaardi küsimuse esitada, palun. palun, proua Weisgerber. aitäh, mul on üks küsimus proua Girlingule. ta just mainis seda, et äh, mis puudutab gluteenitalumatust ja vastaseid äh, sätted, et see ei aita edasi, minu meelest on äärmiselt oluline ka neid isikuid äh, kaitsta, sellepärast et inimesed, kes kannatavad gluteenitalumatuse all, nemad, neil on vaja selliseid sätteid, sest kui me, kui meil on ainult olemas vastav märge kuskil sildil, siis me ei aita neid inimesi piisavalt ja ma sooviksin teada, miks on proua kolleeg teisel arvamusel? Yes. proua Gerling, äh, väga lihtne vastus, ma arvan, et te eksite. okei okay,, that's all. kas see oli kõik? kõneleja mikrofon ei ole sisse lülitatud. Whether küsimus on selles, kas neid rühmi aidatakse või mitte, mulle tundub, et see lisaettepanek kuidagi neile abiks oleks. seetõttu ma ei toeta seda ettepanekut ja see määrus, mida me siin loome, see on täiesti adekvaatne ja piisav ja selle ettepaneku lisamine ei aita neid kuidagi ja see lihtsalt muudab asjad segasemaks. nüüd äh, poolteist minutit EFT nimel ähm, härra Szymanski. aitäh. kõigepealt äh, tahaksin kiita raportööri tehtud töö eest, mis puudutab seda uut määrust, äh, siis äh, praegused siduvad reeglid ei ole rahuldavad ja probleemiks on see, et seal on mitmeid äh, lünki ja nendest on tekkinud ka probleeme kaupade ringluses Euroopa Liidus, me peame bürokraatiat vähendama, takistusi kõrvaldama, selleks, et äh, väheneks ka koormus ähm, VKE-del, äh, kes tihtipeale just selles eri otstarbeliste toiduainete sektoris tegutsevad. nüüd toiduohutus on siin väga oluliseks teemaks, kuna tegemist on nii haavatavate elanikkonnarühmadega nagu väikelapsed. olen nõus kom-, komisjoni teiste liikmetega, kes leidsid, et liikmesriigid võiksid edaspidigi kasutada siseriiklikke äh, reegleid, kui tegemist on äh, põhjustega, mis on seotud ähm, tervishoiuga, tervishoiunõuetega. nüüd äh, äh, GUE NGL-i nimel proua Suusa. aitäh. kui lähete toidupoodi ja vaatate jogurtiletti, siis tundub nagu tegemist oleks apteegiga. nii palju igasuguseid väiteid esitatakse. see lisa või liiane informatsioon eh, on vastandiks eh, sellele infole, mis antakse haavatavatele elanikkonna eh, rühmadele, suhkruhaigetele, nendele, kellel on laktoositalumatus ja nii edasi ja tihtipeale isegi ei leia selliseid äh, toiduaineid erivajadustega elanikkonnarühmadele, isegi kui hool-, hoolikalt kõik letid üle vaadata. ja neil ei ole tihtipeale valikut. Äh, teine küsimus on äh, hinnatase, tihtipeale need tooted on kallimad ja kui teil on erivajadused, siis tegemist on tõepoolest vajadusega, mitte me ei räägi enam valikust. ja äh, siin on suur lõhe nende vahel, kes äh, saavad endale lubada neid tooteid ja nende vahel, kes ei saa. tegemist on äh, tervishoiu küsimusega ja meie tervis ei saa jääda väikese arvu ähm, riigiüleste ettevõtete kätesse. inimestel ei ole tihtipeale valikut, selge on see, et äh, me ei tohi nii kergemeelselt suhtuda selliste inimeste vajadustesse. nüüd äh, kaks minutit, härra Liise. suur tänu, härra president, härra volinik, äh, lugupeetud kolleegid, ma sooviksin tänada proua Riisi tehtud töö eest ja sooviksin tänada ka variraportööre, eriti Ester Langet. tema tegi tööd meie fraktsiooni nimel ning ma arvan, et enamiku küsimuste osas me jõudsime komisjonis ka hea lahenduseni ja mis puudutab nüüd kompromissi ehm, eriotstarbeks ette nähtud toiduainete kohta, siis ehm, meie, meie Rahvaparteis ehm, leiame, et eriotstarbeks ette nähtud toiduaineid on vaja edasi, edaspidigi turule pakkuda, aga kas nad on gluteenivabad, siis selle kohta on olemas eraldi õigusakt aga kui ma näiteks terve päev äh, söön äh, magusat, siis mul on ka gluteenivaba toitumine, aga see loomulikult tervislik ei ole. kõige olulisemad on meile just immikud ja väikelapsed ja, ja ma arvan, et suur osa muudatusettepanekuid, mis praegu on esitatud, siis me nende alusel ei peaks jätma muljet, justkui meil oleks eriarvamused äh, selle osas, mis puudutab pestitsiide väikelaste toiduainetes. üheksakümnendatel aastatel ma juba nägin äh, seda, kuidas harmoneeriti väga äh, rangetest kriteeriumitest lähtudest ja me lubasime, et, äh, et väikelaste toiduaineid võib ainult mahepõllundustoodetest toota ja see peab ähm, rajanema ka tead-, kindlatel teaduslikel alustel. ma olen ise lastehaiglas töötanud ja ma tean, et oluline on alati seal, et mida ütlevad just eriarstid, spetsialistid ja tollal suruti väga ranged kriteeriumid läbi, aga praegu, mis on välja pakkunud komisjon ja proua Riis, et selles osas me võime öelda, et see on tõesti pragmaatiline, sellest kaugemale minna ei, minema ei peaks ja ma paluksin, et komisjon sellega arvestaks, et kui meil on olemas mingisugused uued tõendusmeetodid olemas, siis võib nend, nendest ka lähtuda, aga ei tohiks tekitada muljet, justkui ühed meist ka sooviksid rohkem kaitsta väikelapsi kui teised. suur tänu ja nüüd härra De Croote, palun. suur tänu, härra president. ma sooviksin tänada ka variraportööre ja loomulikult ka raportööri me oleme Keskkonnakomisjonis selle raporti suure häälteenamusega vastu võtnud, kuuskümmend kaks äh, poolthäält, keegi vastu ei olnud, keegi erapooletu ei olnud ja see näitas ka, et me oleme äh, vägagi ühel arvamusel ka kompromisside osas ja kõige olulisemaks prioriteediks selle seadusandluse juures peab olema loomulikult ähm, kõrge tarbijakaits, kaitsetase, eriti mis puudutab meie kõige haavatavamaid tarbijaid, imikuid ja väikelapsi ja mis puudutab gluteenivaba küsimust siis see on probleem ja ka lasteaedades, et kui me vaatame natukene ringi, et minul on kaks last ja kui ma näen, et milliseid allergiaid esineb, milliseid toiduainete talumatusi esineb, siis mina leian, et me ole, meie oleme valinud õige suuna, me peame, võime ka teise lugemise kestel seda arutada komisjoni ja nõukoguga ja ma arvan, et me ka siis jõuame hea tulemuseni, aitäh. aitäh, härra Kroote. ja härra Rossi, palun aitäh, härra president. komisjoni otsus, et äh, loobuda äh, äh, diabeettoiduainete kaasamisest siia, see on tegelikult ähm, väga kehv. imikutele, väikelastele ning isikutele, kes vajavad kalorivaest toitu, tõttu on ähm, olukord tegelikult nüüd keerulisem. me oleme üritanud ähm, lünkasid täita, näiteks mis puudutab äh, enneaegselt sündinud äh, lapsi või siis ka äh, toiduaineid, mis on mõeldud ülekaalulistele. kui me nüüd me peame vaatama üle ka toiduained, mis on mõeldud sportlastele. nüüd, mis puudutab gluteeni talumatust, siis siit tuleb ad hoc äh, säte. me peame vaatama, mis on kõige äh, mõistlikum ja praegune regulatsioon tegelikult tagatisi ei taga. suur tänu ja proua Krustet! aitäh! reeglite lihtsustamine Euroopa Liidus, see on midagi positiivset, kuid see ei tohiks toimuda toiduohutuse arvelt. ja see ei peaks äh, tähendama seda, et meil oleks siin, siin topeltstandardid, äh, ühelt poolt me räägime toiduohutusest ja räägime ka sanitaarnõuetest ja lisaks kõigele on siin juttu ju haavutavatest, haavatavatest äh, ühiskonna äh, rühmadest, räägime siin ka gluteenitalumatusest. inimesed, kes on, kellel on gluteenitalumatus või kellel on teatud kalorsuse nõuded dieedi puhul, me teame, et üks inimene sajast, ta, ühel inimesel sajast on gluteenitalumatus ja seetõttu me soovime tingimata ka gluteenivabad toiduaineid ehm, siin hõlmata, et meil oleksid selged nõuded, sest muidu oleks see lausa kahjulik, see seadusandlus. me peame Äh, võtma seisukoha ka äh, ühe kuni kolmeaastaste äh, laste piimasegude suhtes, tõepoolest püüdma välistada selle, et seal oleksid mingid saasteained, pestitsiidid sees. tahaksin tänada proua Riisi ja loodan, et par-, parlament tõepoolest saab kaitsta kõige haavatavamaid tarbijaid. nüüd aga proua Wilmot, poolteist minutit. Uh, see raport on olnud väga suur ülesanne, ma tervitan neid muudatusi, mis komisjon ja raportöör on siin tekstis teinud, aga tahaks koondada tähelepanu ühele konkreetsele teemale, nimelt reklaam, niinimetatud jätkupiimasegude eh, reklaamimine lastele, kes on üle kuue kuu vanad. maailma toiduorganisatsioon ja lastearstid leiavad, et need segud ei ole vajalik ja praegu on keeratud vastsündinutele sellise piima reklaamimine, aga jätkupiimasegud on midagi, mida reklaamitakse väga laialdaselt. möödunud aastal ma üritasin väidete vastu võidelda, mis sellel piimal on ja paljud toetasid mind siin, aga me ei saanud absoluutset häälteenamust siin kojas ja uuringud näitavad, et tänu turustust võtetele, paljud lapsevanemad ei tea, milline see vahe on imikutoidul ja jätkupiimasegudel ja liiga vara minnakse üle jätkupiimale ja nüüd seda, et lubatakse reklaamida seda jätkupiimasegu, tegelikult jätab lünga ja imikute mm, toitude reklaamikeelu osas ja see lünk tuleb täita. tähtis on, et eh, lapsed saaksid võimalikult head toitu ja lapsevanemad peavad saama langetada otsuseid objektiivse info alusel, ekspertide teadmiste alusel ja ei tohi, et tootmissektor sunnib nad ostma neid tooteid, mis tegelikult ei ole lastele vajalikud, nii et palun toetage muudatusettepanekut kaheksakümmend kuus. proua Vilmot, teile on sinine kaart. Te äh, lange, proua Te lange Yes, you, I... ma tänan, ma ei tea, kui kaua aega tagasi proua Vilmot kasutas jätkupiimasegu, aga seal on öö, kirjas suurelt null kuni kuus kuud see on imikutoidal, aga number kaks suur on kirjas jätkupiimasegul, mis tähendab, et see on mõeldud kuus kuni kaksteist kuud lastele. mis te mõtlete, kui rumalad on Euroopa kodanikud? et me ei ole ju mingi lapsehoidja riik, et üritame kõike reguleerida ja koondame tähele ainult äh, valedele asjadele. jah, hääletage kaheksakümne kuuenda muudatusettepaneku vastu, see on täiesti üleliigne. jah, väga pikka aega tagasi sündisid minu lapsed, ma olen palju vanem kui teie. aga ma pean ütlema, et mitte kunagi ma ei ole äh, kasutanud sellist piimasegu. mina toitsin rinnaga, aga see ei ole äh, tähtis praegu asi ei ole selles, kas ma tohin vastata? asi ei ole selles, et kas naine tahab rinnaga toita või imikut pudelist toita, mul ei ole selle koha pealt mingisuguseid otsuseid, seda otsustab iga ema ise, sest inimestel on erinevad elustiilid ja kogemused ja nii peabki olema. ja meil on probleeme ka rinnaga toitmisel küllaltki palju, aga paljud-paljud vanemad, uuringud on näidanud, paljud-paljud vanemad mõnikord ei mõista, milline erinevus on imikutoidul ja jätkupiimasegul. vaadake uuringuid, kui te mind ei usu. ja kindlasti ei tohi teha seda, et eksitada lapsevanemaid, et nad hakkavad ostma asju, mis ilmtingimata ei peaks lapseni jõudma. ma tänan, proua Vilmot ja järgmiseks saab sõna härra Paška. ma tänan. Äh, president, volinik, kaitsetute inimeste kaitsmine on ühiskonnal väga tähtis ülesanne ja sellepärast on meil vaja korralikult reguleerida imikutele, väikelastele mõeldud toiduaineid ja samuti äh, erivajadustega toiduaineid aga meie tegemised ei tarvitse eh, vastata alati teaduse viimastele andmetele ja seda tuleb ka analüüsida. komisjon peab korrastama norme ja see on väga kiiduväärt, aga meil on ka teadusuuringute andmed ju käsutada ja meil on vaja eh, rangemalt reguleerida seda valdkonda, on vaja keelata pestitsiidide jäägid nendes toiduainetes, aga vaatamata nüüd komisjoni jõupingutustele eh, koostada selle valdkonna jaoks komplitseeritud õigusakt, endiselt jääb lahtiseks järgmine küsimus. Eh, kuidas hakkab olema gluteenitalumustega inimestele mõeldud toiduga ja väikelaste toiduga, kuidas ikkagi panna nad selle määruse kohaldusalasse, nii et usun, et tuleb kuulata teadlasi selle koha pealt, et millised mõjud on toiduainetel inimorganismile ja vastavalt ka tegutseda. nüüd on sõna härra Seberil. suur tänu, härra president, mina sooviksin tänada Ester Delangenit äh, tehtud töö eest, mis ta tegi meie fraktsiooni nimel ja ma arvan, selle arutelu tähelepanu äh, kõrval me ei tohi arvestada, ei tohi unustada ka teisi Ähm, rahvastikurühmi. me näeme et, et kümme kuni kolmteist protsenti Euroopa rahvastikust kannatab äh, laktoosi talumatusel, viis kuni seitse protsenti äh, kannatab äh, fruktoosi talumatusel ja paljud, paljudel on ka histamiini talumatus ning arstid arvavad, et tegelikult need arvud on isegi veel suured ja praegune õigusraamistik on ähm, väga keeruline tõlgendada ja seda eelkõige just kontrolliasutuste jaoks ja, ja ka ettevõtete jaoks on keeruline. ja keeruline on loomulikult ka tarbijal leida õige äh, toode. ka vastavate toodete valik on äh, väga paljugi äh, laienenud viimastel aastatel, näiteks proteiinirikkad toiduained, mis on mõeldud sportlastele või siis ka erinevad äh, toiduained, mis on rikastatud kaltsiumiga või äh, vitamiin C-ga või siis ka erinevad dieettoiduained, ähm, mis on turule toodud ja mille eesmärgiks on siis kaalu alandamine mõne nädala jooksul. õigusraamistik, mis meil praegu on, see hõlmab küll erinevaid äh, direktiive ja ka mõned määrused, näiteks direktiivi, mis puudutab siis eriotstarbeks ette nähtud toiduaineid ja ka imikutele ja väikelastele mõeldud toiduaineid, kalorifaasid, toiduaineid ja nii edasi. ja nüüd tekkiski küsimus, et kuidas me jõuame sellise ühtse kontseptsioonini ja see ettepanek peakski nüüd sellise ühise kontseptsiooni pakkuma oluline on see, et märgistus peab olema selge tarbijate jaoks, ettevõtete jaoks peab olema selge, mida nad sinna eh, sildi peale kirjutavad ja ametite jaoks peab olema selge, mida nad peavad kontrollima. sest kui me soovime siseturgu eh, luua, siis eh, praeguste erinevate õigusaktidega, mis valitsevad erinevates liikmesriikides, paraku meil see ei õnnestu. suur tänu ja nüüd üheks minutiks proua Vestlund. suur tänu paljud inimesed on siin juba öelnud, et äärmiselt olulise seadusandlusega on siin tegu, sellepärast et selle eesmärgis on äh, kaitsta kõige haavatavamaid elanikurühmi ja seetõttu me peaksime hõlmama gluteenivabad äh, toiduained, nii et äh, teha lihtsamaks elu oma tarbijatele, et nad leiaksid need toiduained, mida neil vaja on. ja me toetaksime ka härra Schlöteri muudatusettepanekut kaheksakümmend neli, aga kuna me teise fraktsiooniga leidsime, Äh, kompromissi, siis ma paraku seda teha ei saa, see puudutas siis rangemaid ähm, eeskirju pestitsiidile. nüüd, nüüd mis puudutab ähm, kaheks, muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, äh, minul on kaks äh, last, äh, kellele ma andsin nii rinnapiima kui ka jätkupiimasegu, mis on märgistatud numbriga üks ja kaks ja ma pean proua Langele ütlema, et tegelikult nad on täpselt sama välimusega ja see jätkupiimasegu on lihtsalt viis ettevõtet, ettevõtjatele, kuidas olemasolevast seadusandlusest mööda hiilida, isegi mina ostsin vale jätkupiimasegu, sellepärast et need pakendid on lihtsalt niivõrd sarnased. aitäh ja nüüd proua Klas. aitäh, härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid. mis puudutab meie toiduaineid või siis aineid elamiseks, nendele me ähm, tõesti esi-, peame esitama kõige kõrgemaid kriteeriume, see puudutab eelkõige just imikute ja väikelaste toiduained. sellepärast, et ähm, imikute to-, väikelaste ähm, tervise jaoks on ka nende toiduained äärmiselt olulised. ja mis puudutab ettevaatuse põhimõtet, siis me ei peaks siin hakkama mingisuguseid riske võtma, siin toiduainete tootjad ütlevad, et nemad äh, saavad karistuse kätte oma tarbijatelt, aga kõik piirmäärad peavad olema mõõdetavad ja me oleme, me oleme ka vastu võtnud määruse ja kus on väga ranged kriteeriumid sees ja samuti me oleme vastu võtnud ka määruse, mis puudutab väetiste jääke taimedel ja toiduainetes ning pestitsiidid on äh, nii laialt levinud, et enam ei ole võimalik äh, toiduainet toota, toota, mis oleks täiesti pestitsiidivabad. ja meie oleme taganud selle, et imikud ja väikelapsed saaksid toiduaineid, mis oleks toodetud eriti rangeid kriteeriume järgides. ja me peame ka siin täiskogus hääletusel äh, näitama, et me tõesti võtame oma kohustusi ja vastutust ähm, väga tõsiselt ja ma sooviksin tänada siin raportööre ja me peaksime pigem väärtustama seda, et pered ise vaataksid ka, kuidas nad toidavad oma lapsi ja nad annaksid lastele tervislikku toitu. aitäh, hea kolleeg Perello! suur tänu, mina sooviksin kiita raportööri ja sooviksin tänada ka nende eh, kompromisside eest. me soovime siis haavatavamaid eh, tarbijaid rohkem kaitsta ja anda ka paremat infot toiduainete kohta. esialgu oli gluteenivabad toiduained välja jäetud. see on loomulikult eh, valdkond, millega peab olema ettevaatlik, sellepärast oluline on ju ka tasakaalustatud äh, toitumine. läbirääkimiste käigus äh, nõukoguga meil tekkis ka selles küsimuses äh, probleeme ja mis puudutas siis gluteenivaba info võrdsustamist toiduainete infoga, siis seal tekkis probleem. suur tänu ja nüüd äh, proua Kadelba. härra president, äh, härra volinik, ma arvan, et olemasolev ettepanek äh, viib meid meie eesmärkidele lähemale, nimelt paremad tagatised tarbijatele, tootjatele ja ka kontrollivatele asutustele. ja me oleme juba esimese sammu võtnud oma seadusandlustega selleks, et tagada toiduainete ohutus. aga on ka neid inimesi, kes oma, kes vajavad meditsiiniliseks eriotstarbeks ette nähtud toiduaineid ja kellel ei ole nii palju valikuid eh, toiduainete turul. ja seetõttu me vajame tagatisi ka nende jaoks, aga me vajame eelkõige loomulikult äh, tagatisi imikutele, väikelastele ja seetõttu me näeme, et lapsevanemad, kes on sattunud suurema reklaamisurve alla, teevad vahel valikuid, äh, vahel valesid valikuid. ja ma arvan, et need valikud äh, peaksid rajanema faktidel ja mitte reklaamidel ja mina sooviksin toetada proua Vilmotit selles küsimuses, mis, mis puudutab jätkupiimasegusid, aitäh. nüüd äh, sõna härra Tarabellale. aitäh, äh, volinik, kolleegid, ma näen äh, seda ettepanekud pigem positiivses valguses, see suurendab informeeritust just haavatavate elanikkonnarühmade seas ja siin on väga selge kohustus anda usaldusväärset informatsiooni toiduainete kohta, eriti kui me räägime reklaamist, mis on suunatud äh, imikutele ning äh, väikelaste, väikelaste vanematele ja tihtipeale kasutatakse turustusstrateegiaid, mis ei ole nii usaldusväärsed, need ei põhine teaduslikele andmetele ja niimoodi me võime eh, panna ohtu väikelaste tervise. nii et meil peaks olema selge hindamismehhanism ja hindamine peaks toimuma niimoodi, et haaratakse kõiki tooteid selles sektoris. aitäh, nüüd äh, proua Mörkis. aitäh, tahaksin tänada raportööri suurepärase ettepaneku eest. tõepoolest on viimane aeg ähm, tuua, kutsuda esile muutusi selles valdkonnas. innovatsioon ähm, leiab aset kiiremini, kui äh, seadusandlus jõuab muutuda ja nagu mitmed kõnelejad on öelnud, on üha enam inimesi, kellel on allergiaid või mingeid muid meditsiinilisi erivajadusi ja ka siin me peame ajaga kaasas käima. ei ole tõsi, et alati on lihtne märgistusi lugeda ja mõista kui me räägime siin jätkupiimasegust, seal on küll numbrid üks, kaks, kolm või neli, kuid vanematel ei ole tihtipeale aega lugeda, haaravad riiulilt toote. et siin on tegemist informeeritusega, kuid võib-olla ka märgistuse osas saaksime veidi olukorda parandada et inimesed kohe automaatselt näeksid, mida, mis see on, mida nad ostavad ja reklaamil on selle, selles väga suur roll ja selle teemaga me peame tegelema, sest reklaam tihtipeale eh, viib eh, tarbijaid eksiarvamusele. me ei räägi siin mingisugusest eh, võluvalemist, mille kaudu me saame äh, kõik probleemid kõrvaldada, me peame tegelema ka näiteks nanotehnoloogiaga, seal samuti eh, on arengud väga kiired eh, ja me peaksime lähitulevikus eh, ka selle teemaga tegelema. aitäh, nüüd aga läheme vaba mikrofoni juurde, üks minut, proua Vaiskerber. härra president, keskmine tarbija võib piiramatult supermarketis äh, oma toiduained valida ja neid tarbida ja siin ei ole kasu mitte mingisugustest õigusaktidest, aga mis puudutab mõningaid tarbijate rühmi, nii imikuid ja väikelapsi, siis siin meil on vaja väga suuri, väga kõrgeid äh, tagatis, äh, tagatisi. ma olen ise aastase lapse äh, ema, toitsin teda rinnaga seitse kuud ja mul oleks väga hea meel kui ähm, reklaamisurvega üritatakse selgeks teha, et mõned tooted on väga olulised ja paremad kui teised ja mis puudutab jätkupiimasegusid, siis tõesti, mina neid ise ei kasuta, neil on magus maitse ja see pigem suunab last tulevikus mitte tavalist piima jooma, vaid magusat piima jooma. ja gluteeni talumatuse all kannatavad inimesed vajavad ka vastavat eriotstarbelist toitu ja vastasel korral nad haigestuvad eh, veelgi raskemalt ja seetõttu on oluline, et eh, ka nendele toiduainetele oleksid vastavad tagatised kohaldatud ja, ja nendele eh, inimestele suunatud toiduained peavad sisaldama samas äh, ulatuses ähm, olulisi toiduaineid ja kõik need olulised äh, tagatised tuleb kindlasti äh, kohaldada. suur tänu, härra Manders, suur tänu, härra president, mina sooviksin proua Riisi tänada suurepäraselt tehtud töö eest ja väga hea on, et nüüd äh, me paremini toetame, kaitseme just haavatavamaid rühmi ja täidame lünkasid kuid samas äh, infoetiketidel ei ole mingisugune imerohi. ja varem äh, tegeleti toiduainete teemaga palju vähem, aga lapsed teadsid väga hästi, mis neile äh, parem on. nii et me vajaksime rohkem ka teavitustegevust hariduse kaudu. lapsed peavad ka rohkem infot saama lapsed peaksid teadma, kuidas toiduained äh, toodetakse, mis neis sisaldub ja tööstus tuleks ka kaasata loomulikult vabatahtlikkuse alusel ja tööstus ka äh, aitaks selgitada lastele, mis nende jaoks, mis on laste jaoks oluline toiduainetes. ja ma olen täiesti kindel, et peatselt äh, tuleb ka selliseid algatusi, mis viivad lõppkokkuvõttes ka äh, tervema ja tervislikuma ühiskonnani, aitäh! Äh, kuna me teame, et ähm, vastsündinute ähm, seedetrakt on alles kaks-kolm kuud peale sündi äh, võimeline üldse äh, mõningaid aineid seedima siis äärmiselt oluline ongi just nende toiduainete ähm, tagatis, äh, tagatised, mis on just seotud imikute toiduainetega ja loomulikult me teame, et rinnapiim on kõige parem imikutele, aga samas me peame ka tea-, loomulikult teadma, millal jätkupiimasegusid kasutama hakata. ja siin lapsevanemad loomulikult ise peavad otsustama, mis nende jaoks on õige, kahtlemata on õige ka see, et Euroopa Liit ähm, keelab kõik reklaamid, mille eesmärgiks on hoida emasid eemal rinnaga toitmisest, sellist olukorda küll tekkida ei tohi. suur tänu ja kolleeg Kadenbach. härra president, härra volinik, mul oleks veel üks palve, sellepärast et see on seotud ju ka tervishoiu ähm, mitmeaastase ähm, kavaga ja me peaksime siin tähelepanu pöörama ka äh, sellest, kui palju inimesed teavad üldse tervishoiust. sellepärast, et meid ei aita kõik need äh, tea-, äh, väited siltidel, vastavad eeskirjad, kui inimesed ei tea, millised on nende isiklikud äh, vajadused või millised on nende isiklikud ähm, vajadused toiduainete osas, nii et health literacy, äh, me peaksime ka sellele rohkem tähelepanu pöörama. härra Schlüter, palun. ma tänan äh, see, et et me käsitleme siin imikute toitusid ja jätkupiimasegusid. tegelikult on olemas ka kolmas kategooria, nimelt meil peaks olema kõigele sellele eh, täielik reklaamikeeld, sest vastasel korral kolmanda kategooria reklaam jätkub. ei tohiks neid kutsuda piimaseguseks, tuleks võib-olla kuivatatud <laughs> lehma piimaks seda kutsuda, millele on lisatud aineid. just see see on, millest me siin räägime. jah, on selge, et sportlastele peab olema mingi erikategooria ette nähtud ka kõhnumist soodustavad toiduained eraldi märgistatud, aga sellega peaks tegelema tavalised õigusaktid ja rohelised on selle kohta teinud ettepaneku ka. Äh, on väga palju eksitavat Eh, informatsiooni ja reklaami ka spordijookide kohta. ma tänan, nüüd saab sõna volinik Talli. härra president, lugupeetud saadikud, mul on hea meel selle üle, et meil on ühesugused seisukohad selle kohta, kuivõrd tähtis on eh, kaitsta kõige haavatavamaid elanikkonnarühmi, aga ma tahaksin siin kommenteerida kolme küsimust, mis tõusetusid mõttevahetuses kõigepealt konkreetsed reeglid ja normid jätkupiimasegudele. ma saan aru, et siin on erinevaid seisukohti, et kas on neid tooteid üldse vaja või mitte, selleks, et väikelaste toitumisvajadusi rahuldada. jah, on vaja konsulteerida EFSA-ga, et selgitada see välja, kuivõrd lapsed seda vajavad ja sellepärast ma toetan raporti koostamist sel teemal. oleme valmis ka reklaami küsimusi käsitlema nii nagu proua Vilmot ja teised nõudsid. nüüd, mis puudutab pestitsiite, siis pestitsiidide õigusaktid on hiljuti just läbi vaadatud ja juba arvestavad nad mm, haavatavaid rühmi, sealhulgas ka lapsi. ma olen täiesti nõus, et pestitsiidide jääkide esinemine toodetes, mis on mõeldud väikelastele ja imikutele, peaks olema võimalikult suuresti piiratud. ja juba praegu on meil olemas väga ranged normid, väga madalad on pestitsiidide lubatud esinemise kogused, nii et tegelikult nad ongi nagu juba keelatud. ja nüüd põhiakte on vaja ka selle kohaselt muuta, aga veel üks märkus, on vaja eristada esinemist ja kasutamist on, kui me tahame pestitsiidide kasutamise keelustada, siis tähendab seda, et me sellega ka pestitsiidide esinemise hoiame ära, aga samas võivad ju olla ka saastunud juba põllud, kus toodetakse toitu, mis on mõeldud imikutele ja väikelastele. nii et meie peaksime koondama tähelepanu ikkagi pestitsiidide esinemisele toidus ja mitte pestitsiidide kasutamisele. sest sellise lähenemisviisiga me hõlmame kogu toitu, mida toodetakse varasemal ajal juba saastunud põldudel. nüüd gluteenivabad toidud. jah, ma arvan, et me peame kummutava aru saama, et meie ette ettepanek kuidagimoodi vähendab gluteeni talumatusega inimestele mõeld kaitset. vastupidi, me hoopis suurendame nende inimeste kaitset. ja teeme seda sellega, et märgistamis- ja koostisnormid jäävad jõusse, nii nagu nad praegu on. komisjon tahab, et need normid jääksid praegusele tasemele ja tahame lihtsalt need normid üle viia õigema õigusliku teksti alla ja mis puudutab äh, pakendatud toitu, siis ka pakendamata toit sellisel juhul kuulub, hakkab kuuluma nende normide alla ja sellega me kaitseme gluteenitalumatusega inimesi. nii et mitte siin õigusaktis ette näha, vaid teises õigusaktis ette näha. nüüd parem õigusloome ja lihtsustamine tagab, et kogu informatsioon, mis puudutab gluteeni, eh, hakkab seisma ühes õigusaktis ja gluteeni esinemine koostisosades on juba ju märgistamisega kajastatud, nii et ma arvan, et kohaldusala laiendamine ka gluteenile peab hõlmama ka mitte ainult müügipakendis toitu, vaid ka pakendamata toitu. proua Riis. aitäh. mõned äh, kokkuvõtvad märkused, tahaksin tänada kõiki kõnelejaid ja tahaksin tänada selle üldise toetuse eest sellele kompromissile, mis, millele jõudsime komisjonis. kuulsin muidugi ka komisjoni liikmetelt, siin on teatud varjundid äh, kus on äh, eri äh, arvamusi, näiteks äh, gluteenivabad toiduained, volinik lubas selle juurde tagasi tulla, samuti räägiti reklaamist, nõuetest reklaamile, nüüd niinimetatud ähm, niinimetatud jätkupiimasegud, selle juurde tuleme samuti tagasi, aga pestitsiidide juurde proua Klas rääkis juba praegu sellest, mida me teeme horisontaalse seadusandluse osas. ja siin me peaksime seadma endale veelgi ambitsioonikamad eesmärgid, neid ühiskonnakihte arvesse võttes, kuid me püüdsime tagada selle, et tegemist oleks võimalikult sidusa tekstiga Taani eesistujat siin ei ole, tegemist on esimese lugemisega eh, ja see eh, fast track menetlus, kiirmenetlus, eh, seda on kasutatud kahe tuhande üheksanda aasta mandaadi algusest päris palju ja loodame, et meie otsus siin äh, nüüd hääleta, hääletada, see kiirendab asju veelgi, et see on õige valik. nüüd äh, kaks eri äh, arvamust komisjoniga, gluteenivabad toiduained, see, et me viitame lihtsalt ähm, toiduaine info edastamist tarbijale, see ei ole piisav ja samuti ka see, mis puudutab pestitsiide, see ei ole, mis puudutab delegeeritud õigusakte, me parlamendis jätkame oma tööd kontrolli Äh, mehhanismi raames vaadata, kuidas seda nimekirja, kurikuulsat nimekirja muudetakse ja loodame, et kiiresti äh, Küprose kolleegidega jõuame selle käsitluseni. aitäh, proua Riis. see debatt äh, nüüd lõppes ja pärastlõunal on hääletus, tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde see on Šotimaa läänerannikuvete heeringavarud ja kuna me juba Šotimaast räägime, siis